Läheme nüüd edasi praeguse osa istungjärgu päevakorraga. lõplik päevakord võeti vastu esimeste konverentsil kolmandal märtsil vastavalt äh, kodukorra artikli sada kolmkümmend seitse ning teil on kõigil päevakorra projekt olemas, aga me kontrollime muidugi iga päeva alguses üle. esmaspäeval ei ole ühtegi muudatust ette nähtud teisipäeval on üks väike muudatus ette näha. õiguskomisjon võttis härra Speroni raporti rap-, vastu, mis puudutas härra Elmar Broki saadikupuutumatust vastavalt kokkuleppele fraktsioonide vahel ning kodukorra artikli sada kolmkümmend kaheksa võetakse see raport hääletusele homme. see on tavamenetlus vastavalt kodukorra artiklile sada kolmkümmend kaheksa. kolmapäeval ja neljapäeval ei ole meil muudatusettepanekuid tehtud, seega võib lugeda käesoleva päevakorra vastuvõetuks ja saame minna edasi esimese päevakorrapunktiga täna, esimese raportiga esimene raport, mille autor on meie kolleeg Anni Podimata, innovatiivne rahastamine maailmas ja Euroopas. härra Odi, kas, proua Odi? ma sooviksin kodukorra artikli kohaselt sõna võtta, sest sel nädalal on Nicolas Sarkozy näidanud üles algatuse, teinud ettepaneku, et kokku tul-, et tuleks kokku erakorraline nõukogu reedel. ning Välis- ja Üldasjade Nõukogu valmistab ette küll nõukogu kohtumisi, aga ma ei ole näinud, et selliseid ettevalmistusi oleks meie päevakorras. praegusel hetkel, kui toimub äh, olulisi demokraatlikke rahvaliikumisi, äh, on väga oluline, et Euroopa Nõukogu võtaks nende liikumiste, nende teemade suhtes seisukoha. suur tänu selle kommentaari eest. ma vastan teie küsimusele kirjalikult ja nüüd läheme edasi oma raportiga